Präsident! Eine Minute. Üks hetk. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich lugupeetud daamid ja härrad, ma kuulutan seitsmeteistkümnendal jaanuaril kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal katkestatud täiskogu osa istungjärgu uuesti avatuks. protokoll ja